teid on äh, valitud, mul on au olla esimene volinik, kes siin teie ees seisab, kui teie olete astunud uude ametisse, aitäh! suur tänu ja tänaksin samuti ka äh, voliniku õnnitlussõnade eest ja heade soovide eest. tänaksin ka kõikide parlamendiliikmeid äh, heade soovide eest asepresidendiks nimetamise puhul loodame, et Euroopa Liidu solidaarsus on otsekui noalaev neile, kes on kannatanud üleujutustes. on kuus resolutsiooni ettepanekut sel teemal, käesoleva lõpetame arutelu sel teemal ja homme toimub hääletus resolutsiooni ettepanekutele. ja meie tänase päevakorra viimane punkt on suuline küsimus tänast ja tervitaksin kõiki neid, kes on siia veel jäänud, aga nagu öeldud, tegemist on suulise küsimusega komisjonile ja küsimus käsitleb õigusalast koolitust. kõigepealt annaksin sõna küsimuse koostajale, küsimuse koostajad esindab Luigi Berlinger. Grazie, signor presidente, signora commissaria suur tänu, härra president. austatud volinik. me esitasime selle suulise küsimuse ja koostasime ka resolutsiooni selleks, et komisjoniga ühiselt selgitada äh, Stockholmi pro programmi küsimusi ja Euroopa õigusalase koolituse süsteemi, mis on Euroopas väga äh, oluline see on oluline. ja pidades silmas komisjoni avaldusi tulevik, tulevaste pilootprojektide kohta, tahaksime kõigepealt äh, põhimõttelised küsimused paika panna. kõigepealt äh, konsulteerimine parlamendiga peab alus, hakkama väga varases faasis, äh, juba algfaasis, kus pannakse paika tulevaste projektide äh, põhimõte, me ei taha jääda maha äh, ja äh, kuulda projektidest alles siis, kui need projektid on juba enam-vähem ellu viidud. ka meil on põhimõttelisi kommentaare, põhimõttelisi äh, arvamusi, mida me tahame avaldada, sest me leiame, et liikmesriikide kohtud ja liikmesriikide juristid on küsimus, mis on äärmiselt oluliselt Euroopa tuleviku äh, seisukohast. liikmesriikide juristid tõlgendavad äh, Euroopa õigust äh, iga päev ja tulevikus on nemad need, kes peavad lahendama kodanike igapäevaelu konflikte, nii et see küsimus on seotud Euroopa kodakondsusega, see on küsimus, mis on tähtis Euroopa elanike jaoks, sellepärast et Euroopa ideed, Euroopa mõtted, Euroopa kontseptsioonid on seotud nende liikmesriikide siseõigusega ja liikmesriikide kodanikud, kui saavad läbi õiguse tõelist kasu ka Euroopa tasandi äh, eelistest ja, ja meetmetest. me ei ole nõus sellega, et äh, tege-, tuleks rakendada Erasmuse laadseid probleeme, sellepärast et äh, kohtute ja äh, juristide arv selles süsteemis oleks sellisel juhul väga äh, väike, sellepärast et füüsiline mobiilsus äh, maksaks, läheks palju maksma ja see ei mõjutaks juristide ja kohtunike haritust suurel määral. me peaksime seda kuidagi laia põhjalisemalt tegema. kohtunikud ei taha istuda koolipingis, et neid õpetatakse, nad on küpsed inimesed, kellel on väga tihe igapäev, neid ei saa väga kergesti ühest kohast teise toimetada, kuid äh, nad on kogunud väga suure hulga teadmisi ja neid tuleks kutsuda üles seda, neid teadmisi rakendama ka ühenduse õiguse valdkonnas seda võib teha virtuaalse teadmiste vahetuse vallas äh, või abil, äh, kasutades võrgustiku tööd, äh, tehes seda virtuaalselt, mitte niivõrd füüsilise liikumise abil. ja konkreetsete juhtumiste puhul, mis puudutavad Euroopa tasandit, võivad juhtumid olla hoopis uut laadi ja tuua kaasa professionaalse isikliku arengu äh, stimuleerida kohtunikke, juriste rakendama oma varasemaid kogemusi, et äh, reageerida positiivselt väljakutsetega, mis, äh, millega seisab silmitsi Euroopa. ja me tahaksime uut konteksti äh, praegu puudulikele algatustele ja me tahaksime teada, kui suured on rahalised vahendid ja me tahaksime teada, kuidas sellega asjaga töötatakse, kas meil on niisugune Kesk-Euroopa instituut, me tahaksime pigem näha alt üles lähenemist kui seda lähendamist, et kuskilt mingi keskne instituut mingisuguse mudeli teistele peale surub. kuid igal juhul me peame õpetama kohtunikke ja juriste Euroopa Äh, mõistetega mõtlema seda meie kodanike hüveks, äh, muidu me ei loo Euroopat, me ei tahaks Euroopa õigust luua, kuid me ainult, vaid me tahaksime arendada Euroopa Liitu. suur tänu! jaa, äh, küsimus oli väga sisukas, nüüd annaksin sõna proua Georgievale komisjoni esindajana. palun Teil on komisjoni nimel sõna. suur tänu, härra president ja komisjoni nimel tahaksin ma tänada selle küsimuse eest, mille austatud parlamendiliige meile esitas. mul on väga hea meel parlamendiga selles küsimuses dialoogi asuda. komisjon töötab Euroopa õigusalase koolituse juurdepääsu parandamise nimel mitte ainult kohtunike ja, ja süüdistajate jaoks, vaid ka teiste juristide jaoks, meie jaoks on olulised kontaktid kõikide võrgustikega ja esindusorganisatsioonidega. liikmesriigid on ka üheks meie suureks koostööspartner, partneriks, sellepärast et nemad vastutavad kohtunike, süüdistajate ja kohtupersonali koolituse eest komisjon hindab praegusel hetkel, millised rahalised vahendid on vajalikud selleks, et Euroopa õigusalast koolitust ellu viia ja vahetust ellu viia laiemal täiemas ulatuses ja õige pea esitatakse ka ettepanekud seda uue finantsperspektiivi raamistikus. vahepealsel aja jooksul me peame olemasolevate vahenditega rohkem pingutama. me oleme juba astunud samme selleks, et tagada, et Euroopa õigusalane koolitus oleks paremini arvesse võetud ka kahe tuhande üheteistkümnenda aasta finantsprogrammides kuid ma tahaksin rõhutada, et äh, mitmeid aastaid äh, on asjaolalisi üles, üles kutsutud esitama oma projektitaotlusi, kuid äh, seda üsna kesiste tulemustega, väga vähe on kvaliteetseid õigusalase koolituse programmi taotlusi, projektitaotlusi ja komisjonil on äärmiselt kahju, et kvaliteetseid projekte on olnud vähe, iseäranis kohtupersonali kool, koolitamisel ka öö, kohtutõlkide ja juristide koolitamisel nagu me tahame kohtupersonali ja kohtupraktik-, kohtuvallas va-, praktiseerivate vahetust suurendada, seda saab teha juba praeguse finantsmääruse raames. meil on vaja ka aga uuringuid selleks, et täpselt määratleda, millised peaksid olema ühised jooned kõikide kohtuga seotud ametipuhtide puhul juriidiliste ametipostide puhul ja millised on seotud konkreetse ametigrupiga. selleks, et äh, looda ühine õiguskultuur, äh, tahab äh, komisjon üles kutsuda Euroopa võrgustike asjaoluselisi gruppe korraldama ühiseid tegevusi võrdse õiguse osas ja lähenemisõiguse osas, mis võivad tulevikus sattuda Euroopa Õigusinstituudi alla tulevikus, nagu kom-, komisjon on oma tegevuskavas välja toonud. kontaktid asjaosaliste ja huvigruppidega on näidanud üle, näidanud, et meil on vaja paremat struktuuri õigusalases koolituses, esile on toodud mitmed küsimused, millele komisjon nüüd ka keskendub. tegemist on küsimustega nagu, milliste laadi tegevustega saab olema tegemist siis, kui me räägime Euroopa õiguskoolitusest, millised on vahendid koolituse mõju hindamiseks Euroopa tasandil, kuidas me hindame koolituse kvaliteeti ja kuidas kõige paremal moel kasutada häid tavasid, vahetada äh, oskusteavet ja kuidas seda teha mitte ainult võrdleva õiguse vallas, vaid ka oskuste vallas, mida läheb vaja Euroopa õiguse vallas, nagu näiteks kuidas parandada keelte tundmist ja piiriüleselt pangandusküsimustes näiteks, kuidas luua Euroopa koolitussüsteem, mis keskendub meie kodanike vajadustele. me tahaksime Euroopa õiguskoolituste alast tagasisidet kasutada selleks, et hinnata meie õigusaktide kvaliteeti püüdes pidevalt äh, paremini reguleerida. komisjon töötleb nende küsimuste kallal ja nendest lähtuvalt koostame me ka oma avalduse, mille me esitame kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. selles teatises äh, on loomulikult ka rahastamist puudutav ettepanek ja komisjon on üsnagi ambitsioonikas oma äh, rahastamise ettepanekus võrreldes praeguste olemasolevate võimalustega me tervitame võimalusi õigusalase koolituse teemadel teiega rohkem läbi rääkida ja koostööd teha selles tähtsas küsimuses. aitäh! suur tänu, proua volinik ja nüüd äh, fraktsioonide nimel annaksin sõna kõigepealt äh, härra Tadeusz Švevkaga, kes esindab Rahvapartei fraktsiooni ja saab sõna kaheks minutiks. suur tänu, president, proua volinik vastastikuse tunnustamise põhimõte on absoluutselt hädavajalik selleks, et tekiks usaldus teiste maade õigussüsteemide vastu. seda on võimalik saavutada ainult siis, kui üksteisest aru saadakse, kui mõistetakse üksteise õigussüsteemide kultuuri. seda võib täiendada poliitikaga, see, eh, seda täiendab eh, mobiilsus, eh, koolitus, üksteise juures õpireisidel käimine, aga see nõuab ka ülikoolide moderniseerimist, õppekavade moderniseerimist, sest Euroopas valitsevad erinevad õigussüsteemid rääkides eh, juristide koolituse tõhususest, on vaja rõhutada e-õigust, mis on eh, mitmekeelne portaal, mis annab juurdepääsu ehm, andmetele, mis puudutab eh, mitmesuguseid ehm, õigusabimeetmeid. niimoodi saab lahendada õiguslikke probleeme tuleb kasutada mitmesuguseid õiguslikke registreid ja lihtsaid eh, juhiseid, mis aitavad aru saada teiste liikmesriikide õigussüsteemidest. Eh, komisjon peaks tegelema sellega, et, eh, et on hõlmatud ka et komisjon oleks hõlmatud ka eh, programmide väljatöötamisega ülikoolide jaoks. sellise kohustuse annab komisjonile ka uus mm, alusleping. on vaja eh, koostööd institutsioonide vahel on vaja, Euroopa Õigusakadeemia ja ehm, õigusvõrgustiku ehm, koostöö järele, sest et palju on piiriüleseid kaasuseid. E, niimoodi me saame e, teha meie ühise turu toimimise lihtsamaks kõikide meie kodanike rõõmuks. Lydia Joanna Geringer de Odenberg e, järgmisena Keringerde Odenberg sotsiaaldemokraatide nimel. Eh, aitäh, eh, härra president mina eh, olen Euroopa Parlamendi õiguskomisjoni liige teist mandaati järjest ja ma tean, kuivõrd keeruline see teema on. Euroopa õigusruumi loomine ei ole võimalik, kui me ei koolita eh, juriste. raske on hinnata eh, eh, mida kõik on vaja teha, sellepärast et liikmesriikide kohtunikud saavad pöörduda Euroopa Kohtu poole selles osas, kuidas tõlgendada Euroopa seadust, sellepärast on kõige paremini eh, vaja teada Euroopa õigust kohtunikel. tavaliselt on ju nii, et Euroopa Liidu eh, seadustik on ülemuslik võrreldes liikmesriikide seadusega. sellepärast on vaja koolitada kõigepealt kohtunikke kas me siis räägime siin Euroopa Õigusakadeemiast või mingisugusest koolitusvõrgustikust, aga mulle tundub, et Euroopa Liit peaks paremini rahastama niisugusi koolitusi ning see, niisuguste koolituste jaoks peab olema hõlmatud raha uues finantsperspektiivis. suur tänu, suur tänu, et te pidasite kinni oma kõneajast ja nüüd ma annan sõna proua Poolissile. suur tänu, eh, president volinik. Need vähesed, kes siia kotta on praegu alles jäänud, eh, oleme kõik väga huvitatud Stockholmi tegevuskava ellurakendamisest, aga pole ju mõtet istuda siin ega Brüsselis ja mõelda välja uusi seadusi, kui liikmesriikide eh, kohtunikud ei tunne seda õigust ja ei suuda seda meie kodanike nimel interpreteerida ja praegusel hetkel olukord ei ole hea me eh, nõuame oma kohtunikelt palju, nad peavad teadma meie siseriiklikku õigust, Euroopa õigust, me arvame, et nad peavad teadma eh, välisriikide õigust, kakskümmend seitse liikmesriigi õigust peab olema nendel tagataskust võtta, peavad oskama võõrkeeli ja nii edasi, aga selleks, et seda saavutada, eh, kulub ilmselt rohkem kui üks inimelu, selleks on vaja raha ja meie praegused kohtunikud ei suuda seda teha ka eh, kõige parema tahtmise juures. Eh, sellepärast me peame tegema kõik, mis võimalik nende koolitamiseks, kasutades mitmesuguseid eh, neid ühendavaid programme ja liikmesriikidel on siin oma vastutus, aga vaadakem tulevikku, praegu noored õigustudengid on tulevased kohtunikud ja Eh, neid tuleb koolitada Euroopa õiguse vallas, et nad suudaksid toimida Euroopa õigusruumis. suur tänu, proua Wallis. ja nüüd EFD eh, e fraktsiooni nimel on sõna äh, proua Paškal. suur tänu, et te mulle sõna andsite. president, volinik kolleegid, selleks, et meie õigusruum toimiks, on vaja tunda üksteise õigustraditsioone, meetodeid. me peame üksteist usaldama, üksteist peavad usaldama kodanikud, kohtunikud ja eh, advokaadid meie mm, õigussüsteemid on erinevad, kuid see ei tohi meie kodanike õiguskindlust ohutada, ohustada. inimestel peab olema õigus eh, saada abi eh, kohtusüsteemilt, sellepärast on vaja luua kõige paremad võimalused selleks, et õpetada inimestele Euroopa õigussüsteemi. Nad peavad, inimesed, kes selles vallas töötavad, peavad aru saama nii oma riigi kui Euroopa Eh, õigussüsteemist, seda on võimalik eh, luua mitmesuguste võrgustike kaudu, mis paistavad, mis pakuvad eh, koolitust nii siseriikliku kui Euroopa õiguse vallas. ja selleks tuleb ette näha ka raha Euroopa Liidu eelarvest ja see tõstab meie kõikide kodanike õiguskindlust. köszönöm szépen aitäh teile, härra Paška. ja edasi nüüd saab, äh, ei saa sõna härra Paldasaare, sest teda ei ole siin ja seetõttu läheme me edasi Cecilia Wikströmiga ta kuulub ALDE fraktsiooni. suur aitäh teile! suur tänu, härra president, suur tänu, proua volinik, meie peame tagama selle, et tuleviku Euroopal on äh, õiguslikud alused, üks vastastikune usaldus ja erinevuste austus, äh, mis, äh, need erinevused on meie tugevuseks nendest väärtustest ei saa teha seadusi, nendest äh, väärtust, nende üle ei saa otsustada, neid ei saa käsk-, nende üle ei saa käskida, neid saab ainult äh, üles ehitada inimeste kohtumiste läbi. see on oluline, et äh, mehed ja naised, kes töötavad meie liikmesriikides, saavad kohtuda, omavahel arutada, üksteiselt õppida, sellepärast et just selliste kohtumiste kaudu suureneb austus ja meie erinevuste suhtes ja mõistmine meie aru äh,, erinevuste suhtes ja meie erinevad traditsioonid on meie äh, tugevaks küljeks, me peaksime õigusalast koolitust parandama, me teeme seda siis, kui me loome võimaluse inimestel kohtumiseks äh, nii et inim-, et inimesed, kes on elanud ja tegutsenud kohtu allas kogu oma elus, kogu oma elu liikmesriikides, ma tahaksin nagu teisedki rõhutada, et on oluline, et komisjon tegutseks selle tähtsa valdkonna kallas, nii et me kõik saaksime sellest kasu, aitäh! aitäh! suur aitäh teile! nüüd siis saab sõna uuesti volinik äh, proua Georgieva, sest vaba mikrofoni raames ei ole palunud sõna mitte ükski parlamendiliige. ja seega lõpetate meie keskustelu teie, proua volinik. suur aitäh! suur aitäh, lugupeetud president! Need märkused, mida siin tehti on täielikus vastavuses komisjoni plaanidega. komisjon tahab nii palju kui võimalik luua võrgustikke, mis võimaldaksid erinevate ametialade esindajatel võtta ühendust eh, oma ametikaaslastega ja vahetada parimaid tavasid ning ühtlasi luua platvorm selleks, et nii siseriiklikul kui Euroopa tasandil oleks võimalik ähm, kogemusi vahetada. meil on olemas näiteks Euroopa Õigusakadeemia, mm, Euroopa, Euroopa äh, kõrgemate kohtute presidentide ühendus ja teised. teiseks räägiti siin palju sellest, mida tuleks teha tulevikus ja et tuleb fokusseeruda tulevikule. loomulikult arvab ka komisjon nii loomulikult on komisjon sellega täielikult nõus, kuid küsimus seisneb selles, kuidas me saame paremini ära kasutada oma erinevaid koolitusvõimalusi aastal kaks tuhat üksteist ja mida me saame teha järgmise finantsperspektiivi raames. lisaks tahaksin välja tuua ühe spetsiifilise punkti. nimelt mul on väga hea meel, teile teatada, et kuueteistkümnendal juulil äh, hakkab tööle Euroopa justiitsportaal, sest meil ei ole tegelikult vaja oodata uusi õigusakte selleks, et kasutada ära olemasolevaid äh, vahendeid ja võimalusi. nii õnnestub meil paremini jõustada Euroopa õigust, äh, kuid õnnestub samas ka tõsta kodanike usaldust selle õiguse vastu see tähendab seda, et kodanik julgeb loota loota sellele, mida meie nende heaks teha võime ja sellest on meile kõigile kasu. nüüd, härra president, tahaksin ma ka lõpetada. Teie istute oma uuele ametikohale esimest päeva. me alustasime viis minutit üheksa läbi ja näib, et me võime lõpetada juba viis minutit enne öösessiooni lõppu ehk viis minutit enne südaööd. soovin teile veel kord õnne ja soovin teile palju edu teie tulevases töös loodetavasti organiseerite te tööd ka tulevikus sama hästi, kui tegite seda täna õhtul. suur tänu, proua komisjoni liige. ma loodan, et Euroopa Parlamendi ja komisjoni koostöö saab olema tulevikus niisama hea kui meie kahevaheline koostöö.